Let's start even if kallid kolleegid, alustagem. paljudel kolleegidel on probleeme Brüsselisse jõudmisega, mul oli ka. tahtsin jõuda juba eile õhtul, aga jõudsin nüüd kell kolm. aga hea seegi ja seda siis äh, äikesetormide pärast. kõigepealt päevakorra kinnitamine kahekümne viies september, mis puudutab, kahekümne viiendal septembril IPA abi arutamine, seda arutame siis päevakorrapunktina number viisteist. kui te ei ole sellele vastu, siis on see otsus vastu võetud. kolleeg Manka ei ole vastu, suurepärane. teiseks koordinaatorite otsused kolmeteistkümnendast septembrist kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on kaustas, koosoleku kaustas, need on vastu võetud, kui selle kohta ei esitata pretensioone. nüüd äh, koosolekute protokollide kinnitamine kakskümmend kaheksa juuni kaks tuhat kaheksateist, kas teil on selle kohta proteste ei ole, siis on ka need kinnitatud Läheme nüüd edasi tollikoostööprogrammi Toll loomise juurde. kolleeg Stefanets on kohal, suur tänu tulemast. see teeb meil asja palju lihtsamaks, annan teile kohe ka sõna. aitäh, esimees, rääkides nüüd ko-, tolli koostööprogrammi toll loomise kohta räägime me koostööst liikmesriikide vahel, sellepärast et praegusel hetkel meil on seitseteist erinevat IT-süsteemi erinevates liikmesriikides. ja kui me tahame selle kon-, programmi kahe tuhande, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat sisse viia, siis me tegutseme Euroopa Liidu ja liikmesriikide finantshuvides. kokku on viisteist miljonit eurot ette nähtud aastast kaks tuhat kakskümmend üks kuni siis aastani kaks tuhat kakskümmend seitse ja põhiliselt on need summad mõeldud siis IT-võimekuse suurendamiseks. tolliprogramm peaks kasutama ka sünergiat, mis tuleneb teistest tegevusvalgu, tegevusvaldkondadest, samamoodi tuleb teha koostööd fiskalise programmiga, ühisturuprogrammiga, digitaalse Euroopa, ühendatud Euroopa rahastu ja teiste allikatega, nii et ma arvan, et see komisjoni ettepanek on hea. ma toetan seda ettepanekut, aitäh. suur tänu. Eider variraportöörina kohal. jah, aitäh. lühidalt, meie toetame komisjoni ettepanekut me toetame ka seda, mida raportöör ütles. Is there any? kas keegi teine sooviks veel midagi öelda variraportööridest? kolleeg Ali on mul siin veel kirjas, teistelt fraktsioonidelt ei ole edastatud äh, variraportööride nimesid, nii et kui keegi sõna ei taha, kas teie, härra Stefanet, soovite veel midagi lisada? ei, suurepärane. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmas oktoober keskpäeval. hääletus toimub meie komisjonis viiendal novembril. hästi. kuna kahe järgmise arvamuse kol-, arvamuse koostajaid kohal ei ole, siis lähemegi kohe hoonete poliitika juurde, siis me saaksime vähemalt midagigi siin täna läbi arutatud. ja räägin edasi saksa keeles, ütleb kõneleja. meil on keeruline olukord parlament ostis Jean Monnet maja Basošis äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. meil siin eelarvekomisjonis oli juba kord arutelu selle hoone üle ja toona me kutsusime parlamenti üles, et seda hoonet kasutataks rohkem konverentsideks ja teisteks üritusteks. see on aga raske, arvestades äh, milline see hoone on ja millised on seal majutamisvõimalused. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal siis see hoone ho ka, hoone osteti, kaks tuhat kaksteist ta renoveeriti, kaks tuhat kuusteist sai valmis konverentsikeskus äh, ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta sügisel saime me teada, et naaber Krunti soovitakse müüa, strateegiliselt oleks see meile huvitav, kui me tahame seda maja konverentsikeskusena kasutada ja see tähendab seda, et me peaksime siis äh, üritama seda naaberkrunti osta, tuhat kakssada ruutmeetrit on selle krundi suurus, kakssada kuuskümmend tuhat eurot, nii et äh, kakssada kuuskümmend koma seitsekümmend kolm eurot oleks siis ruutmeetri hind ja tavaliselt maksavad seal krundid sada kaheksakümmend kuni kolmsada kakskümmend eurot ruutmeetri kohta, nii et hind tundub olevat vastuvõetav. neliteist tuhat läks notarikuludeks, minule tundub see summa olevat kõrge ja kolleegid on esitanud siin äripar-, arupärimise kolleeg Depree, kui ma ei eksi, sest ta tahtis teada, milleks täpselt seda hoonet hakatakse kasutama. kas parlamendist on keegi kohal, kes oskab meile selle kohta infot anda? sendi pausi. vaikus. parlamendist kuuleme me ainult vaikust võib-olla jõuavad nad hiljem kohale, siis esitame need küsimused uuesti, kas te oleksite sellega nõus? edasi Euroofice'i üürimine. see hoone enne kui kolitakse Mercier postihoonesse, me räägime, et siin tuleb lisaleping kuue kuu jaoks, kuni uus hoone saab valmis Luksemburgi riik on lepingule alla kirjutanud kaasallakirjutajana ja panustab ka nelisada kakskümmend tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ruutmeetrit on see hoone. võitleme siin üüritõusuga, minu arvates on see häbematu, sest äh, nelikümmend kuus protsenti tõusu on tõesti ülbe aga varem maksime me tõesti poole vähem kui tavaline üür ja nüüd tundub, et soovitakse meilt saada tavalist üürimäära. kuue kuu jaoks ma ei mõista seda, aga tundub, et läbirääkimisel on takerdunud ja nüüd ma tahaksingi teada saada, miks kohe nelikümmend kuus protsenti juurde ja miks ei ole võimalik mingitki hinnaalandust saada, isegi kui hind on madalam kui turuväärtus Luksemburgis? üks hetk, ma otsin ka kohe oma kõrvaklapid, ütleb kõneleja. E küsimus OEL-ile. jah, aitäh. praegu me tegelikult äh, tahaksime vanas Eurofis äh, Mercier hoones edasi tegutseda neli aastat veel ja nõnda äh, äh, saaksime siis seal Mercier Post hoones olla. Eurofis Mercier tegelikult läheb lammutamisele ja omanik nõustus lammutuse edasilükkamisega ja sellega ka kohandati hinda, me maksame praegu siis kuus kaheksateist eurot ruutmeetri eest. see pandi äh, paika siis üürilepingu sõlmimisel ja äh, Luksemburgi turul muidugi niisuguseid hindu enam ei praktiseerita ja äh, seega saab siis selgitada erinevust praeguse ja tulevase äh, üürihinna vahel ja see praegu või see uus üürihind on ka tegelikult veidi madalam mm, tavapärasest tasemest. vahe on kaks koma seitse miljonit äh, aasta kohta, et seda nüüd lihtsalt selgesõnaliselt välja öelda. jah, teil on täiesti õigus, tegemist on siiski kaasaegse hoonega, see ei ole sugugi selline nagu varem, me kasutame ka märksa vähem pinda seal, praegu öö, äh, meil on siis kolmkümmend ruutmeetrit äh, pinda siis kasutaja kohta ja Äh, nüüd see läheb siis kahekümne kolmanda, kahekümne kolme ruutmeetrini ja käitamiskulud on ka ähm, madalamad äh, võrreldes sellega, mis nad praegu on. aga praegu rääkisite te uuest hoonest. uue hoone kogukulud on üheksa koma kolm seitse kaheksa miljonit aastas. praegusel hetkel on kümme koma kaks seitse üks miljonit järgmise nelja aasta jooksul on kogukulud äh, kümme koma kaks seitse üks miljonit selle lisalepingu kaudu, nii et me näeme siin korralikku tõusu ja uus projekt on siis natukene soodsam kui see, mis lisalepinguga ette nähtud, nii et minu küsimus ongi nüüd, äh, et minu arvates, kui tegemist on nagunii nii vana hoonega, kas ei ole tõesti mingitki võimalust äh, omanikult äh, omanikuga kokkule jõuda, jõuda, sest me räägime siin praegu kahe koma seitsme miljonisest tõusust, see on väga suur hinnatõus. ja nüüd me ju teeme tõesti ainult üürilepingu pikendamise ja nüüd see uue hoone üürimine Mercier Post, seal on kokku kuusteist tuhat seitsesada ruutmeetrit, majahoone on väiksem, siis äh, kuus koma üheksa miljonit on aastas siis üür, äh, kolmsada kakskümmend üheksa miljon, kolmsada kakskümmend üheksa eurot siis ruutmeetri kohta, see tõesti on kõik väga kallis. mulle tõesti tundub, et me peaksime siin hakkama Luksemburgi riigile vastu, sellepärast et äh, hooned Luksemburgis on kordi kallimad kui Brüsselis ja, ja seda mitte vähe. ja kui me nüüd vaatame siin üldkulusid, siis lisalepinguga tuleb meile kümme koma kaks seitse üks miljonit äh, äh, lisakulusid koos kõikide hooldekuludega, siis uuel hoonel on see äh, kuus koma üheksa kolm kaheksa miljonit see ei ole nüüd küll soodus, aga siiski soodsam, nii et ka selle üürilepingu pikendamise puhul äkki saaks kuidagi omanikuga läbi rääkida selleks, et äh, äh saaksin mingit vastutulekut sest, sest nelikümmend kuus protsenti hinnatõusu on tõesti väga palju, isegi kui varem me maksime vähem kui turuväärtus. ma ei tea, miks ta varem küsis vähem, kas te võiksite meile selgitada, miks me varem nii palju vähem maksime? jah, mis puudutab äh, seda madalat hinda vanemas hoones, kus me mõned aastad olime, siis see lepiti kokku siis esimese üürilepingu sõlmimisel, siis kui see hoone oli täiesti uus vast kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi, tol ajal olid hinnad hoopis teised, aga nüüd on see hoone oma elutsükli lõpus, paar aastat saame seal veel äh, olla, aga see üleminek äh, muidugi äh, segab tegelikult omaniku äriplaani, kuna see hoone asub piirkonnas, kus vanad amortiseerunud hooned kõik lammutatakse ja renoveeritakse, nii et sellise äh, tema kava äh, muudatuste, kavasse muudatuste tegemise tõttu, siis ta tahtiski sellise vahepealse lahenduse leida, et sellest siis tulebki see kaheksakümmend, kahekümne seitsme äh, euro ruutmeetrine hind, äh, sest see on ajutine lahendus, Mercier Post Mm, on praegu paar aastat vana ja seal me saame äh, tegutseda siis ilma igasuguste ümberehitusteta. nii et see kakskümmend seitse eurot ruutmeetri eest on äh, nii-öelda siis kompensatsioon omanikule äh, selle eest, et ta lükkab hoone lammutust kolme-nelja aasta võrra edasi. Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in zwei teen ettepaneku, et hääletame siis kahes osas, esimene osa, mis pidev, puudutab siis seda üürilepingu pikendamist ja teine, mis puudutab uue hoone üürimist, Mercier posti üürimist, kas te olete siis nõus selle ettepanekuga? hästi, siis teemegi nii. kas on kõhklusi siin äh, selle üürilepingu pikendamise osas. ei vist, ega meil ei jää midagi muud ka üle, sest veel kord kolida teise, kolmandasse hoonesse, see tooks endaga veelgi rohkem kulusid kaasa, nii et ähm, teeme ettepaneku, toetame seda ettepanekut, aga siiski lisame juurde märkuse, et eelarvekomisjon väga kriitiliselt vaatab seda neljakümne kuue protsendist äh, äh, hinnatõusu ja eeldab, et OEL äh, Äh, järgmine kord paremini läbi räägiks, sest see ei ole esimene kord, kui neid probleeme pol-, äh, kui need probleemid tekivad, nii et palun pange see ka protokolli kirja. aitäh, kes on siis poolt? me hääletame hoopis homme, vabandust. Läheme siis nüüd. kas parlament on nüüd kohale jõudnud? siinpool suurepärane, tere parlament! tere, härra Bauer! mul oli küsimus, mis puudutas Jean Monnet maja. esiteks kolleeg Debre küsimus, ta tahab teada, milleks Basošis hakatakse seda maja kasutama, millisteks konverentsideks, kes sinna lähevad. ja teine küsimus, miks notarikulud on öö, äh, äh, pea kakskümmend protsenti kogukuludest? Oui, merci, madame la president. jah, aitäh. Basoši hoonet kasutatakse kaht tüüpi ürituste jaoks. kõigepealt võetakse vastu külalisi, kes tulevad vaatama Šamone ajaloolist maja ja neid on aastas umbes kümme tuhat ja seal on ka konverentsi äh, korraldamise äh, vahendid olemas ja seal siis tehakse äh, parlamendi üritusi, täpsemalt koolitusi, kõik uued parlamendi ametnikud siis esimeste kuude jooksul saavad seal sissejuhatuse paari päeva jooksul Basošis. seal on ka mõned äh, spetsiaalse, sellised eraldi äh, üritused siis äh, ja veel mõningaid muid üritusi, nii et kokkuvõttes võib öelda, et kuus on seal siis Euroopa Parlament seal paar korda kuus siis paaripäevastel üritustel, umbes nelikümmend üritust siis aastas ja muud, muudel juhtudel siis võetakse seal vastu külaliste äh, rühmi, kasutatakse siis need, äh, seda konverentsi tehnikat ja see toimub siis enne seda, kui külalised lähevad äh, Chamonix maja külastama. saavad seal selle kohta infot, nii palju siis Bazoši maja ja konverentsisaali kasutamise kohta. meenutaksin ka et juhatus otsustas paar kuud äh, tagasi, äh, äh, võttes seal kasutusele ka Euroopa Experience'i tehnika. mis puudutab notarikulusid, siis on täiesti seaduslikud Prantsusmaal kuid äh, sinna juurde kuuluvad ka, sinna sisse kuuluvad siis ka registreerimiskulud ja me muidugi taotlesime, et ähm, parlamendi äh, puhul äh, see arvatakse sealt maha, seda maksu ei tule. nii et sellest jääb siis alles tegelikult ainult siis see notari, notaritasu, sest parlament ei ei pea siis vastavalt immuniteedi protokollile neid makse tasuma aitäh! lisaküsimus, aga ikkagi nelikümmend tuhat eurot, jah? kui kokku kakssada kuuskümmend tuhat on äh, hind ja nelikümmend tuhat siis notarikulud. Äh, meil ei ole jah veel selle kohta kinnitust, aga osa äh, sellest neljakümnest tuhandest makstakse tagasi, kuna tegemist on registrisse kandmise lõivuga. suur tänu Läheme siis päevakorras nüüd tagasi arvamuste juurde, mis puudutab äh, nüüd siis kolleeg Muresani raportit, sest ta jõudis kohale, meil kõigil oli probleeme lennukitega. ja ma kolle-, annangi kohe sõna kolleeg Muresanile. suur tänu, proua esinaine. tere päevast, kolleegid. tegemist on tõepoolest meie komisjoni arvamusega CPR-i <clears throat> kohta ja minu arvamus tugineb mõningatel põhimõtetel, milles leppisime juba koordinaatoritega kokku. kõigepealt keskendume ainult eelarvelistele küsimustele, nii et ühtekuuluvuspoliitika või teiste fondide ulatus, sellega tegeleb regi komisjon ja otsustasime ühiselt enne, kui me tegutsema hakkasime, et meie keskendume ainult finantsteemadele. teiseks alustasin resolutsioonist, mille võtsime täiskogul vastu koos märtsikuus ja minu arvamus põhimõtteliselt on kirjeldus eelarvelises mõttes äh, selle kohta, mida meie resolutsioon ütles MFF-i kohta märtsis. kõik need äh, poliitilised nõudmised, mis on resolutsioonis, olen ma tõlkinud arvude keelde. ja selgituseks ka olen kasutanud äh, püsivaid hindu, see tähendab seda, et äh, kokkuvõtt-, kolmesaja kolmekümnelt miljardilt tõusevad summad kolmesaja seitsmekümne kahele miljardile eurole. samuti on minu ettepanek säilitada praegune kaasrahastamise tase ja seepärast me lükkame tagasi komisjoni ettepaneku ja seda me otsustasime koos Regionaalarengu Komisjoni kolleegidega, et jääme praeguse kaasrahastamise taseme juurde. ja veel üks minu ettepanek siin arvamuses on suurendada eelrahastamist null koma viielt protsendilt kuni kahe protsendi punktini, eriti viimastel MFF-i aastatel. see on samuti regi kolleegidega koordineeritud otsus ja teen ettepaneku suurendada ka eraldisi territoriaalsele koostööle kahe koma viielt protsendipunktilt kolmele protsendipunktile, mis tähendab, et me saame rohkem regioonidevahelisi projekte rahastada kahe koma viielt seega kolmele protsendile. ja veel mis on meile kui parlamendile olnud aastaid juba oluline, oleme seda nõudnud nimelt vabastust, kohustustest vabastatud summad ei lähe automaatselt mitte liikmesriikidele, vaid jäävad varusse, kulukohustuste varusse ja neid saab kasutada siis muidugi, kui on kriisiolukorrad. see on parlamendi positsioon olnud juba mitu aastat ja see on mul ka siia kaasatud. ja minu ettepanek oli ka äh, viia sisse viide N pluss kahe kohustusest vabastamise reegel. soovisime erandit N pluss kahe kohustusest vabastamise reeglile juhul, kui programmi dokumendid on hilisel ajal vastu võetud, täpselt nagu oli aastal kaks tuhat kolmteist. vastasel korral on risk, et järgmises MFF-is on meil jälle ebavõrdne äh, ärakasutamise profiil kui me räägime aastate lõikes ärakasutamise määradest seitsme aasta perspektiivis, aga ei ole muutnud äh, jaotuskriteeriumid äh, regioonide kategooriate vahel ning ei ole muutnud ka üldisi ühtekuuluvuspoliitika eesmärki, sest nagu öeldud, ma tegin täpselt seda, mida me koordinaatoritega kokku leppisime ehk siis, et me peame keskenduma eelarve teemadele ja loomulikult ei puudutanud ma ka liikmesriikidele suun-, antavaid summasid. nii et ei ole kelleltki raha ära võtnud ega kellelegi ka juurde andnud üle, ühelegi liikmesriigile. nii et äh, siin on lihtsalt äh, eelarve summades Äh, kirjas meie märtsikuine resolutsioon, vaatame eelarvelisi aspekte ainult, just nagu koordinaatorid seda otsustasid ja ettepanek on praegune kaasrahastamise tase säilitada, suurendada äh, territoriaalse koostöö rahastamist ja seepärast kolleegid, ma arvan, et äh, see arvamus vastuolusid ei tekita, muudatusettepanekute tähtaeg on kolmas oktoober ja hääletus peaks meil tulema eelarvekomisjonis viiendal novembril ja loodetavasti läheb see kenasti. samas muidugi ootan huviga äh, kolleegide seisukohti, kui keegi soovib seda kommenteerida, tänan tähelepanu eest. Thank you very much. suur tänu. Siegfried, ma ei näe, et siin oleks sotsiaaldemokraatide variraportöör, kas keegi muu sooviks midagi öelda, Heider? ainult, et me kindlasti esitame mõned muudatusettepanekud, aga nagu raportöör ütles, ta järgib põhimõtteliselt seda, milles me juba olime kokku leppinud, nii et ei tohiks tekkida ühtegi probleemi. Ähm, suur tänu kuna kolleeg Olbrichti ei ole veel kohal või kui kolleeg Fernandes ütleb, et tema tahab teda asendada, vist ei taha, nii et läheme tagasi siis hoonete juurde ja siis saame üle vaadata ka kolleeg Olbrichti arvamuse Regionaalarengu Fondi Ühtekuuluvusfondi kohta siis hiljem. nii, hooned uuesti. Läheme JMO kaks hoone juurde ja annan teile teada, milline on olukord selle hoonega. eelarvekomisjon nõudis, et me saaksime täpset infot kulude tõusu kohta, kulukohustuste muutuste kohta ja põhjuste kohta. meil on nüüd küsimustele vastused esitatud. Ähm, Te saate nendega tutvuda ja siin on ka täiesti üksikasjalikku infot antud, me ei hakka seda üksikasjalikult läbi vaatama, sest aega pole, aga igaüks saab täpselt vaadata, mis, kui palju, miks muutus tahtsime lihtsalt nii palju öelda, et juulis kaks tuhat üheksateist peaks esimene etapp valmis olema, teine etapp oli ette nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm. nüüd on teine, esim-, teine esimene etapp ette nähtud veebruariks kaks tuhat kakskümmend kolm ja teine etapp siis märtsiks kaks tuhat kakskümmend neli ehk et esimene etapp on viibinud neli aastat. seda sellepärast, et oli probleeme ehitusega, kogu aeg oli vaja uusi lepinguid ja siis eh, eelarvevolinik Georgieva sõlmis lepingu Jean Asselborniga, mis tõi endaga kaasa selle, et me loobusime äh, IT-keskusest serverid viiakse mujale, sellega oli ka vaja ehituskava ümber vaadata, nii et kolm tuhat seitsesada inimest peaksid nüüd mahtuma sinna majja, mitte kolm tuhat nelikümmend. nii et kõik läheb kallimaks, aga rohkem inimesi mahutab see hoone ka. nüüd tuleb veel IT-keskusega tegeleda, sest seda tuleb eraldi nüüd vaadata, aga sellest anti meile juba eelmine kord teada ja me olime sellega nõus. siis toimusid terrorirünnakud Brüsselis, mistõttu oli vaja erinevaid hooneid äh, uurida ja vaadata, kuidas on lugu julgeolekuga, seda tehti ka JMO kaks hoone puhul ja seega planeerimisfaasis viidi sisse muudatused, mis puudutasid julgeolekut, sest tõesti ei ole mõtet ehitada maja valmis ja siis kohe hiljem, kohe pärast seda hakata seda ümber ehitama, sest see ei vasta julgeolekunõuetele. seitseteist koma üks miljonit on need lisakulud ja need tulevad siis julgeolekunõuetest ja äh, kohandustest, mis tulenevad Asselborni kokkuleppest, seega et meil on rohkem töötajaid võimalik sinna panna ja IT-keskus viidi eraldi. peale selle siis kohandati kulusid ja siis tuli ka lisarahastust ehitusreservi, ehitusreservist. kolmsada viis miljonit oli kõik kulud, seda siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta indeksiga ja eh, piir on kolmsada nelikümmend viis miljonit ehituskuludeks ja kui ma vaatan kõiki neid arvutusi ja kui lisan siia ka julgeolekukulud, nii nagu ma neid enne selgitasin, arvan ma, et me võime homme toetada seda ettepanekut, sest eh, üle kuuesaja inimese rohkem saame me sinna hoonesse tööle panna ilma, et äh, Äh, lisakulusid tuleks, kui nüüd julgeolekukulud välja arvata, siis on tõesti väga tõhusalt siin kavandatud ja ma tõesti loodan, et aastal kaks tuhat kakskümmend neli on see maja ka valmis ja et me ei pea rääkima veel ühest viivitusest. igal juhul palju edu kõigile osapooltele. kas on kolleege, kes soovivad seda kommenteerida? ma ei näe kedagi ja nüüd on kolleeg Olbricht kohale jõudnud. kallis Jan sa oled raportöör Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalarengu Fondi küsimuses, sul on ka kohe sõna. aitäh. meil on paralleelne töö käimas MFF-i ja niinimetatud äh, sektoripõhiste määruste osas ja üks neist puudutab Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi, sellega tegeleb Regikomisjon ja tähtis on nüüd selle komisjoni ettepaneku puhul see, et komisjon üritab poliitikat muuta selliselt, et nad tahavad laiendada Regionaalarengu Fondi rakendusala mitte ainult vähem arenenutele, vaid ka rohkem arenenutele. nii et kõigepealt nad tahavad statistika ära muuta, see on meie jaoks väga tähtis, sest on kahte tüüpi statistikat. üks tugineb SKT-le per capita, NATS kahe tasandil, niinimetatud regionaalne tasand ja see on statistika, mida kasutatakse CPR määruses aga RDF-i määruses on teistsugune ettepanek, mis tugineb äh, RKT-l, siseriigi tasandil ja see on siis liikmesriigi RKT, mida nad si-, soovivad kasutada valdkondliku keskendamise jaoks tänaseni valdkondlik keskendamine Regionaalarengu fondis ja ühtekuuluvuspoliitikas tugines äh, SKT-l ühe elaniku kohta ja nüüd nad pakuvad välja RKT-d liikmesriikides nagu Ühtekuuluvusfondis. minu ettepanek eelarvekomisjonile on muuta klassifikatsiooni. komisjoni ettepanek oli kasutada samasugust lähenemist, et vähem arenenud ülemineku ja rohkem arenenud Nad tahavad valdkondliku keskendamise üks, kaks, kolm gruppide jaoks seda kasutada, see muudab kõik väga-väga keeruliseks, sest mitte keegi ei saa enam aru millestki. seepärast minu arvamus on, peaksime kasutama valdkondlikku keskendamist ainult kahel tasandil. tuginedes RKT-le, sest RKT on Ühtekuuluvusfondi jaoks väga kasulik vahend. mina kasutaksin ühte kategooriat, ühtekuuluvusriigid ja teine mitte ühtekuuluvusriigid ja punkt. see on väga selge. temaatiline valdkondlik keskendamine peaks toimuma RKT tasandil, mitte SKT tasandil, vaid RKT tasandil. et minu ettepanek on, et meil oleks kaks gruppi, üks ja kaks ja teine ettepanek oleks kaudu nimetatud PO-sid, mis on prioriteetsed eesmärgid, nagu nad on Regionaalarengu Fondis. komisjoni ettepanekus on neid viis uusi PO-sid ja see on kõige vastuolulisem element, sest äh, kõik, mis on innovatsioon, digitaliseerimine ja nii edasi, on esimene punkt, teine on kliimamuutused, kolmas on, on liikuvus ja ühel, ühilduvus. ja teised on kohalikud tegevused. ja nemad soovisid äh, valdkondlikku keskendamist kahe esimese kasutamisega. keskenduda innovatsioonile ja digitaliseerimisele ja uuringutele ühtekuuluvuspoliitikas. ja temaatiline keskendamine number, siis PO number kaks on kliimamuutused. vastuoluline siin on see, et digitaliseerimine ei ole kaasatud prioriteetide alla, sest see on ühilduvus. minu ettepanek on kasutada digitaliseerimist esimese all ehk siis digitaliseerimine viia esimese prioriteedi alla. ja teine oleks äh, liikuvus linnades, kõik, mis on sellega seotud, metrood ja nii edasi. see ei ole prioriteedi all, see on punkti kolm all. ja kliima on punkti kaks all. ja mina teeksin ettepanek äh, liikuvus viia kahe alla. nii et kõigepealt äh, muudame temaatilise keskendumise nii, et oleks ainult kaks rühma, ühtekuuluvusriigid ja mitte ühtekuuluvusriigi ja teiseks viiksime liikuvuse linnades ja digitaliseerimise mujale ja kolmas kriteeriumid, mille alusel on meil <clears throat> keskendumine. komisjoni ettepanek on kõige rohkem arenenud riigid, kaheksakümmend viis protsenti keskendamist, nii et paindlikkus on väga piiratud. mina teen mitteühtekuuluvusriikide puhul ettepaneku viiskümmend protsenti keskendamiseks ja kuhtekuuluvusriikide puhul kolmkümmend protsenti. et seda, et kolleegid paremini aru saaksid, toon Soome näite. Soome täna kuna ülemineku piirkondade SKT per capita kriteerium NATS kaks tase on selline, et enamus Soome regioonidest on üleminekupiirkonnad. ja kui nüüd kasutame RKT kriteeriumit äh, liikmesriigi tasandil, siis on Soome kõige arenenumate seas. nii et äh, regioonid on ülemineku piirkonnad, aga riik on kõige arenenum ja kui meil on temaatiline keskendamine Soomes, siis see saab olema kõige suurem ja paindlikkus jääb kõige väiksemaks, isegi kui, kui piirkonnad on üleminekupiirkonnad. kui kasutada kahte eri tüüpi statistikat, siis kogu pilt muutub Prantsusmaa samamoodi. ja enamus Prantsusmaast on nüüd üleminekupiir, regioonid. aga RKT seisukohast see ei ole üldse sama pilt. nii et kõik muutub väga liiga keeruliseks ja keegi ei saa enam pilti kokku. kordan üle, nii et tuleb lihtsustada, et oleks ainult kaks rühma. ühtekuuluvusriigid kolmkümmend protsenti ja teine mitte ühtekuuluvusriigid viiskümmend protsenti kontsentratsioon. teine PO-d, lisame nende alla digitaliseerimise ja teine PO, mis puudutab kliimamuutusi siia lisada linna mobiilsus, mis on jätkusuutlik. ja veel üks ettepanek. kasutame ära tänaseid häid kogemusi, mis meil on nimetatud ITI-dest, uut tüüpi koostöö linnade ja nende ümbruse vahel. viis protsenti regionaalarengu fondi liikmesriigi põhisest eraldus, eraldisest, see töötab väga hästi ja regioonide komitee arvamus ja ECOSOC-i ja teiste organisatsioonide arvamus ja minu arvamus on see, et see peaks suurenema kümne protsendini, viielt kümnele. rohkem raha ei tule, aga see lihtsalt võimaldab äh, ka võtta ringkaitsesse rohkem kui kunagi varem. et see toimib ja seda saab, see on sama raha, kuid äh, see eraldab mitte ainult viis protsenti, vaid kümme protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondist. ja põhimõtteliselt see ongi, on minu ettepaneku sisu. eelarve, see on siis meie komisjoni arvamuse sisu ja see läheb regi raporti täiendamiseks ähm.. aitäh, Jan. variraportöörid äh, sotsiaaldemokraatidest jälle Eider, palun, sa oled tõesti igal pool täna. Gracias, presidenta, hoy me toca eh, hacer de sustituta de, de mi. jah, tõsi, täna pean asendama kõiki oma kolleege. tahtsin lihtsalt natukene kommenteerida, eh, kuulasin tähelepanelikult äh, seda, mida ütles härra Albrit, ma ei ole küll asjatundja, see ei ole minu täpne valg-, valdkond, kuid mulle tundub, et tema muudatused on igati mõistlikud, kuid ma ei saa aru, mis seos on siin eelarvega. ja see on minu meelest põhiprobleem. minu meelest peab see arutelu toimuma Regionaalarengu komisjonis, sest te tegelete siin ettepaneku sisuga te lihtsustate siin kategooriaid, pakute kategooriate sees teemade muutusi ja nii edasi, te tunnete väga hästi ühtekuuluvuspoliitikat, kuid mina isiklikult ei näe, äh, mida peaks siin äh, eelarvekomisjon tegema. suur tänu, Heider. ECR ja härra Kölmel, palun. aitäh, proua esimees ühinen tänusõnadega raportöörile Jan Olbrichtile ma arvan, et see on väga tähtis samm, et me üritame tõesti protsesse kiirendada, lihtsustada, ühtlustada, sest see, siis nad muutuvad läbipaistvamaks, sest kogu aeg heidetakse meile ette, et kodanikud ei saa Euroopa Liidust aru ja seda ka sellepärast, et äh, kõik on kompleksne, me oleme küll ka need süsteemid kompleksseks muutnud just selleks, et kõigega oleks arvestatud, aga lõppkokkuvõttes on kõik siis läbipaistmatu, nii et see on tõesti väga õige samm õiges suunas ja me toetame seda. suur tänu, Jan, kas sa tahad veel kokku võtta? Mm, jah. see on vana lugu, et mida eelarvekomisjon peaks tegema nüüd konkreetsete sektoraalsete komisjonidega eelarve mõttes ei ole meil midagi arutada, miks? sest tegelikult me ei aruta regi ettepanekut rahasumma osas Regionaalarengu Fondile. see lahendatakse MFF-is. me ei aruta seda, kas regi pakub välja suurema või väiksema summa, esiteks, ja teiseks, mida me aga teha saame saame öelda, millised on kriteeriumid äh, Euroopa vahendite kasutamisega, et need peavad olema väga selged e-, eelarve seisukohast. küsimus on läbipaistvuses, lihtsuses ja nii edasi. nii et ähm, detailides on asi natuke teine, aga ma räägin sellest, kuidas jaha raotatakse, kuidas statistiliselt lähenetakse. raha jagamine, äh, see peaks olema väga selge, arusaadav ja seepärast antud juhul saame selliselt oma, oma arvamuse sõnastada, kuid detailid ei ole hetkel meie probleem. meil on ähm, kokkulepe, mis saavutati esimeste konverentsil ja see on väga tähtis. nimelt nad otsustasid, et ükski määrus ei tule hääletusele komisjonides enne täiskogu hääletust MFF-i üle. ja ma arvan, see on tähtis aspekt. nagu Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond, summad nendele fondidele saavad paika lõpuks määruses, kuid need tulevad finantsperspektiivist, nii et selle, sellepärast ma ei hakka sellest praegu rääkima oma arvamuses sest see tuleneb otseselt MFF-i hääletuselt, hääletusest, aitäh. Ganz herzlichen Dank, Jan. suur tänu, Jan. kas on veel märkuseid, sõnavõtusoove? ei ole. suur tänu raportöörile ja kolleegidele. siis läheme jällegi tagasi hoonete juurde. Gerard Depree me oleme juba kolm hoonet läbi võtnud. jah, Jan, siiski, palun. vabandust, et katkestasin meie arvamus läheb õigusloomelisse teksti, nii et me saame tegelikult legis-, õigusloomelist teksti muuta eelarvekomisjonina. on üks äh, küsimus, mis on poliitiline, see puudutab ühtekuuluvuspoliitika vahendite kärpimist neljakümne kuue protsendi võrra, see on suur äh, poliitika muutus ja nii regionaalarengu kui ka eelarvekomisjonis peame me küsima komisjonilt, et mis juhtub, et miks nelikümmend kuus protsenti vähendati ja vastus oli komisjonilt väga selge. regionaalarengu komisjonis öeldi, et seda oli kunstlikult üles paisutatud poliitilistel põhjustel, nii et see on väga tähtis, kui eelarvekomisjoni jaoks teada, et nüüd on meil midagi, mida on siin kunstlikult üles puhutud ja nüüd me läheme tagasi normaalsuse juurde. ma arvan, et seda tasub ka teada, see on väga tähtis info see on see ratsionaalne selgitus, et me vähendame nelikümmend kuus protsenti selleks, et pöörduda tagasi tavaolude juurde. ja normaalne on siis üksteist, kaksteist protsenti. see ei ole õigusloomeline tekst, see on mitmeaastane finantsraamistik siis. suur tänu nende selgituste eest. kas on veel lisapäringuid? kõik selge? on midagi veel lisada? edasi. meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esimene oktoor, oktoober viisteist null null kell kolm pärastlõunal. ja hääletame viiendal novembril siin komisjonis. suurepärane kallis Žera, ma juba pöördusin enne sinu poole, kuna meid on täna siin väga vähe, oleme juba mitu hoonet läbi võtnud, aga annan siiski variraportöörina sulle võimaluse, et kui sul on lisaküsimusi, siis saad need esitada. me rääkisime Basoši hoonest ja sinul oli ju siin lisaküsimus, et milleks Basoši täpselt kasutatakse, millisteks konverentsideks ja parlament juba vastas sellele küsimusele, aga kui sa tahad, et sellele küsimusele veel kord vastatakse, siis kordame hea meelega uh,. president, no sure.. jah, äh, Basoši maja kohta ei ole mul midagi äh, vastu öelda. aga jah, maa hind on seal küll väga kallis ma ei tea, kus, <laughs> see ei ole just siin Pariisi või Brüsseli kesklinnas, aga ruutmeetri hind on seal ikkagi väga kallis. ja nüüd ma ei tea, nüüd kui need jõukad äh, liikmed siin meie hulgas siis võivad vaadata ja pilgu peale heita, võib-olla soovivad sinna investeerida kallis Shara, tuhat kakssada ruutmeetrit kahesaja kuuekümne tuhande euro eest, isegi Brüsselis ei saaks selle raha eest enam midagi. Münchenis üldse mitte, Pariisist ja Londonist pole mõtet isegi mitte rääkida. hästi, vaatasime läbi ka Euro Office'i projekti, kui sul selle kohta küsimusi pole siis on ka see ammendatud ja ka JMO kaks hoonest Luksemburgis rääkisime. nüüd läheksime ESMA hoone juurde Pariisis. ESMA praegusel hetkel on ESMA Edisoni ärikeskuse esimesel, kolmandal ja viiendal korrusel, kaks korda oli vaja siin äh, leida lisaruumi, sellepärast et äh, amet on kogu aeg lisaülesandeid saanud. tegemist on siis kahesaja viiekümne töötajaga, kes praegusel hetkel töötavad äh, kuue tuhande neljasaja neljakümne kaheksandal, neljakümne kaheksal ruutmeetril tuhat nelisada ruutmeetrit on väliskohtumisteks ette nähtud, seega umbes viis tuhat ruutmeetrit on äh, kontoripinda, seal on ka arhiivid. inimese kohta on kakskümmend kolm ruutmeetrit ja iga-aastased kokkukulud on viis koma kuusteist miljonit eurot ning see tähendab seda, et ruutmeeter maksab äh, seitsesada 700 üheksakümmend viis eurot ja seitsekümmend kaks senti. Pariis ei ole kunagi odav olnud. naeran siin sellepärast, et Pariis ja London üürihindadega alati valmistavad meile muret. meil on nüüd vaja uut kontoripinda esma jaoks ja sellepärast ta teise, kuuenda, neljanda, üheteistkümnenda korruse äh, ühes teises ärikeskuses Van Goghi tänaval Pariisis äh, üürida. praegusel hetkel on see hoone renoveeritud. Äh, seitsmekümne neljandal aastal on ta ehitatud ja uus leping peaks siis kehtima üheksa aastat. esimesest oktoobrist kaks tuhat üheksateist äh, hakkaksime seda hoonet siis üürima, on võimalik seda lepingut ka pikendada, kui vaja. on ka klausel, et Äh, kui me ei äh, äh, saa kohe sisse kolitud, siis on meil veel kuus kuud aega, lisaaega. peale selle on esmal ka siin lepingu lõpetamise klausel välja räägitud, pärast kuut aastat siis trahv oleks seitseme ja poole kuu üürihind ja sinna juurde siis ka need lisakulud, mis tulid omanikule ümberehituseks. Need lisakulud on viis koma neli miljonit, me loodame, et neid ei ole siis vaja maksta, aga need on vaja siiski lepingusse kirja panna. kogu pindala on üheksa tuhat kakssada ruutmeetrit seitsmeteistkümnel korrusel ja kaheksa tuhat viissada nelikümmend kaheksa ruutmeetrit on see, mida meie siis üüriksime. suurem osa sellest on kontoripind ja ka kohtumiste ruumid, kaheksa tuhat kolmsada viiskümmend ruutmeetrit siis kohtumisteks. esmal on vaja väga palju kohtumiste ruumi vaja, sellepärast et väga palju kohtumisi äh, toimub äh, erinevate kindlustuste esindajatega. seal on ka parkimiskohad juures, aastal kaks tuhat kakskümmend kaks seitsesada kolm töötajat peaksid siis sinna hoonesse minema, see seitsesada kolm tundub mulle tõesti väga palju, praegu räägime kahesaja seitsmekümne viiest, mulle tundub, et seda on liiga palju. mulle tundub, et siin on tegemist trükiveaga maksimum koos kogu, kõikide nende uute ettepanekutega oleks nelisada viiskümmend inimest, nelisada viiskümmend viissada töötajat. nii et siin on ilmselgelt äh, trükiviga neli koma üheksasada kolmkümmend kolm miljonit oleks iga-aastane üürikulu. siin on küll teatud soodustused ette nähtud äh, kakskümmend viis äh, kuud. ja sellega me hoiaks kokku üks koma üks neli üks üheksa miljonit, siis on viis koma neli miljonit, mis lähevad ümberehituseks, aga omanik annab neid alguses ja seega vähendati siis üürivabade kuude arvu ja iga-aastased üldkulud, haldus, hooldus ja nii edasi on viis koma üheksasada kakskümmend seitse miljonit, kui me mõtleme selle peale, et meil on seal rohkem inimesi vaja sellele kontoripinnale panna, võrreldes vana hoonega, mis ei vasta tänapäevastele nõuetele, on meil siin lisaks kaheksasada tuhat eurot vaja leida, aga see on täiesti mõistetav, sellepärast et meil on vaja siin lisainimesi juba renoveeritud hoonesse panna nii et ma eeldan, et ESMA on siin tõesti väga hästi läbi rääkinud, neljakümne kolmest pakkumisest valiti välja kakskümmend kaks, mis vastasid kriteeriumitele, samuti oldi ühenduses Prantsuse valitsusega, Prantsuse valitsusel aga ei olnud hoonet välja pakkuda, nii et ESMA tõesti väga tõsiselt tegeles hoonete küsimusega ja mul tuleb tunnistada, et ma arvan, et Pariisi mõistes on see tõesti parim võimalik lahendus kas sotsiaaldemokraadid soovivad äh, kommenteerida? ei, Shera, sina, on sul mingeid märkuseid ALDE fraktsiooni nimel? no ma pole ALDE. ei, ALDE fraktsiooni nimel mul küll ei ole isiklikult küll, aga vähemalt üks hea uudis siin siiski on. seal lisapinnal, mis siis äh, juurde üüritakse, ma näen, et äh, on ka äh, jalgratta parkimiskohti rohkem kui auto parkimiskohti. ja arvasin, et oleks hea seda siinkohal mainida, aitäh. mikrofon. Ich empfehle jedem ma soovitan kõigil üritada Prant- äh,, Pariisis autoga sõita. kui sa ei ole harjunud Pariisis autoga sõitma, on seesama dramaatiline elamus nagu Roomas autorooli istuda see on põnev seal tõesti. väga hea küsimus, on veel küsimusi, esmakohta ei ole. siis homme hääletame. palju õnne ja suur tänu suurepäraselt tehtud töö eest. nüüd lisainformatsiooni, mis puudutab Bakuus Aserbaidžaanis välisteenistusele üritavat hoonet tuhat kakssada üheksakümmend kaks ruutmeetrit üheteistkümnendal korrusel, üheksateistkümne korrusel kontorihoonest Bakuus. igal aastal üürikulud koos kõikide kuludega oleks äh, kaheksasada kakskümmend kaheksa tuhat eurot äh, ja praegu on tehtud ettepanek kaheksakümne üheksa aastaks äh, ja välisteenistus praegusel hetkel vaatab seda ettepanekut üle. väga heas kohas on see hoone, heas olukorras samuti ning äh, on võimalik ka allüürnikke võtta, nii et tegelikult välisteenistuse huvi selle hoone üürimiseks tundub olevat suur ja siis on komisjon meile veel eelinfot edastanud e. loa kaheksakümmend kaks hoonete kompleks. seal on nelisada viiskümmend tuhat ruutmeetrit, see on kokku kaheksa kontorihoonet, sinna juurde veel ka loa sada kolmkümmend üheksakümmend viis tuhat ruutmeetrit kokku ja kuus komisjoni hoonet on juba seal olemas ja komisjon soovib kahes etapis aastast kaks tuhat kakskümmend viis neid hooneid renoveerida ja ümber kujundada. Need hooned äh, vajavad täielikku saneerimist ja osaliselt on nad vaja ka maha lammutada. loa kaheksakümmend kakssada kuussada kolmkümmend ja Jott üheksakümmend üheksa, need soovitakse aastaks kaks tuhat kakskümmend viis valmis saada, teine etapp Jott üheksakümmend seitse, SBA kolm, loa kaheksakümmend kolm ja äh, seitsekümmend kaks peaks siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend valmis saama ja seda kõike tehakse siis koostöös Brüsseli linna ja Belgia valitsusega. märtsis kaks tuhat kaheksateist Äh, toimu, kuulutati välja arhitektide konkurss loas sada kolmkümmend hoonete kompleksi jaoks. seal on juba kaks kõrghoonet, need tuleb siis äh, saneerida, sinna teised hooned juurde ehitada ja seda nii, et ka linnapilti parandada. nüüd loa kaheksakümmend kaks, neli tuhat seitsesada viiskümmend ruutmeetrit ja viiskümmend kaheksa parkimiskohta. kuuekümnendatest aastatest on see hoone praegusel hetkel väga paljudele erinevatele organisatsioonidele välja üüritud ja üürilepingud lõpevad aastal kaks tuhat kakskümmend seitse. kas selle kohta on veel küsimusi, kommentaare? sotsiaaldemokraatidelt, Altelt, ECR fraktsioonilt mulle tundub, et küsimusi ei ole hääletus toimub äh, homme kell neli nende hoonete üle ja siis hääletame siis kõikide hoonete üle. kui on veel küsimusi, siis palun andke teada või siis pöörduge kohe vastutavate isikute poole, kes on siin ka täna kohal. suurepärane. homme hommikul toimub meil ühine koosolek Äh, kümme kolmkümmend eelarve ja majanduskomisjoni ühine koosolek, räägime EFSist ja, ja edasi neliteist kolmkümmend meie tavaline koosolek. seitseteist null null algab koordinaatorite koosolek, mitte kuusteist kolmkümmend, sellepärast et äh, mitmeaastase finantsraamistiku koordinaatorid peavad enne veel aru pidama kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve üle. kas selle kohta on märkuseid? ei ole siis suur tänu kõigile ja aitäh kõikidele kolleegidele.